järgmine päevakorrapunkt on kolleeg Dragici raport selle kohta, kuidas Euroopa Liitu õpetatakse koolides. Teil on sõna neljaks minutiks. austatud president, aitäh teile! praegusel hetkel on olukord selline, et Euroopa kodanikel on piiratud teadmised Euroopa Liidust ja sellest, kuidas Euroopa institutsioonid toimivad. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta Eurobaromeetri uuringu äh, Äh, kohaselt seitsekümmend üks protsenti Euroopa Liidu kodanikest äh, leiavad, et äh, nad ei ole väga hästi teadlikud Euroopa Liidu asjadest ja nelikümmend neli protsenti leiavad, et nende mõistmine Euroopa Liidu toimimisest on piiratud. isegi veelgi murettekitav on see et, et viiskümmend kaks protsenti eurooplastest leiavad, et nende hääl ei loe Euroopa Liidus mitte midagi. ja nende faktide taustal ei ole imekspandav see, et äh, kodanikud tunnevad äh, ennast kaugel olevat Euroopa projektist, nad muutuvad järjest euroskeptilisemaks äh, ja leiavad, et liidu otsustustegemisprotsessis valitseb demokraatia defitsiit ja sellepärast on oluline õpetada Euroopa Liidu äh, asju ka äh, koolides ja mujal õppeasutustes selleks, et ületada see lõhe Euroopa Liidu ja tema kodanike vahel, mis on pikka aega olemas olnud, ning taastada kodanike usk äh, Euroopa Liidu integratsiooniprotsessi positiivsetesse külgedesse ja eesmärki. veelgi olulisem on äh, praeguse pagulaskriisi kontekstis äh, ja võttes arvesse äh, ohtusid äh, terrorist, riiklike rünnakute taustal, mis puudutavad inimõigusi ja turvalisust, seda tagada. tuleb tagada, et kodanikud oleksid aktiivsed ja teadlikud selleks, et nad saaksid tõhusalt toime tulla mitmekultuurilises ja integreeritud Euroopas Eh, nende teadmised Euroopa Liidust peaksid olema terviklikud ja kodanikud peaksid aru saama, kuidas Euroopa Liidu institutsioonid toimivad. Euroopa Liidu teemaline haridus ja õpe peaks eh, olema keskendunud ka sellele, et eh, vaadataks, kuidas inimeste koduriik Euroopa Liit ja selle tegevused mõjutavad ja see aitab inimestel Eh, kasutada oma demokraatlikke õigusi ja võimalusi, eh, edendab kultuuride ja religioonide vahelist dialoogi ning aitab kasvatada eh, aktiivseid ja vastutustundlikke kodanikke ning eh, seetõttu Euroopa Liit peaks eh, muutuma rohkem nähtavaks eh, õppekava sisestes ja välistes valdkondades, erinevates õppe- ja hariduse vormides, näiteks elukestvas õppes ja mitteformaalses õppes muuhulgas. Euroopa Liidu alane õpe peaks peegeldama ka liikmesriikide rolli Euroopa Liidu arengus ning Euroopa Liidu mõju riiklikele arengutele ja selles kontekstis tahaksin ma rõhutada, kui oluline on Euroopa lähenemine ajalooõppele äh, selleks, et äh, inimesed saaksid analüütiliselt äh, läheneda sellele teemale ja kodanikuõppe valdkond on väga oluline selleks, et õppijad saaksid neid pädevusi, mis on vajalikud selleks, et nad saaksid olla aktiivselt kaasatud pluralistlikesse ühiskondades ja oma hääle kuuldavaks teha Äh, teiste kultuuride mõistmine ja äh, sallimine ning demokraatlikud äh, väärtused ja inimõigused, nende edendamine on väga oluline. praegusel hetkel järjest rohkem liikmesriike on oma õppekavadesse Euroopa dimensiooni sisse viinud ja seda on tehtud ka õpetajakoolitusse, kuid liikmesriigiti ja isegi liikmesriigi siseselt on veel erisusi ja palju rohkem oleks võimalik ära teha, näiteks õppekavade valdkonda õppekavades, õppemeetodite väljatöötamistes, õpetajakoolituses ja nii edasi. ja seetõttu me kutsume üles liikmesriike vaatama üle oma äh, õppesüsteemid selleks, et äh, lisada sinna rohkem Euroopa Liidu käsitlevat äh, infot, keskendumaks nii õpetajatele kui õpilastele Äh, nii mitteformaalses, formaalses äh, kui ka muudes õppevormides äh, ja selleks tuleks kasutadagi Euroopa Liidu vahendeid ja, ja instrumente. Euroopa Liidu tasandil on ähm, erinevaid programme, mida tuleks täielikult ära kasutada selleks, et edendada aktiivset kodanik-, arengutegevust äh, ja äh, pädevuste väljatöötamist ja raport äh, tahab, et sellistele programmidele oleks tagatud piisav rahaline toetus, rahaline, rahalised vahendid selleks, et erilist tähelepanu oleks võimalik pöörata õpetajatele, noortele inimestele, kellel on erinev sotsiaalne taust ja ka eriti haavatavatele rühmadele. näiteks EU Twinning, EPL ja teised sellised platvormid on instrumendid, mida mida on võimalik ära kasutada õppematerjalide levitamiseks ja ka kodanikuõppeks. raport kutsub komisjoni üles jätkuvalt liikmesriike nendes püüdlustes toetama, töötamaks välja uus õppedimensioon ja tuleks tagada ühtne raamistik ja ühtsed suunised, tagamaks Euroopa Liitu käsitlev õpe kaasata tuleks ka kodanikud ja põhilised sidusrühmad. ma tahaksin tänada kõigepealt äh, parlamendikomisjoni ja variraportööre, aitäh! aitäh! austatud daamid ja härrad, kallid kolleegid, äh, vaba mikrofoni vooru jaoks on aega viis minutit ja kaheksateist äh, inimest on sõna soovinud, nii et palun saage aru, et ma ei saa kõigile sõna anda, olge mõistvad. Therese Comodini kõigepealt, palun suur aitäh, lugupeetud president. Euroopa mitmekesisuse Mm, esiletõstmisel me äh, toome välja oma ühised äh, eesmärgid ja püüame neid saavutada, äh, toome välja ka oma ühised väärtused ja me peame neid Euroopa eesmärke ja väärtusi paremini selgitama. meie noored inimesed on väärt parimaid võimalusi selleks, et nad saaksid olla osa Euroopa kultuurist, et nad saaksid aktiivselt osaleda selle vormimises. õpilased tahavad saada võimaluse Euroopat oma käe järgi kujundada me peame tagama Euroopa Liidu käsitlevat õpet aga see peab minema kaugemale Euroopa Liidu struktuuridest, kui me tahame anda õpetajatele, õpilastele, vabandust, ja üliõpilastele äh, head võimalused, siis äh, Euroopa Liit peaks omalt poolt panustama rohkem äh, õpetajakoolitusse, me peame välja töötama suunised õpetamisstandardite valdkonnas, me peame parimaid tavasid levitama, me peame õpetama, õpetajatele andma digitaalseid materjale ja e-õppeplatvorme kasutada, suur aitäh, suur aitäh, üheks minutiks saab järgmisena sõna kolleeg Tanšila, palun aitäh, lugupeetud president haridus äh, on ühiskonna alustalaks ja ma tahaksin õnnitleda raportööri äh, tema lähenemise eest, äh, et ta on kaasanud Euroopa Liidu käsitleva õppe haridussüsteemi, äh, koostanud raporti sellel teemal. Agri komisjoni liikmena tahaksin mina rõhutada seda ühte mõtet, mis siin raportis on ära toodud, nimelt et Euroopa Liit peaks äh, tegelema kõigi nende väljakutsetega, millega ta silmitsi on ja liikmesriigid peavad tagama haridusprogrammide ühtlustamise selleks, et nende väljakutsetega toime tulla maapiirkonnad äh, on tegelikult siin äh, tugisammasteks selles valdkonnas ja näiteks põllumajandussuunaline äh, õpe peaks olema osa nendest programmidest, mis on just kutseõppeks mõeldud, aitäh. suur aitäh teile, Ilan Kjutšuk järgmisena, palun suur aitäh, austatud volinik, kallid kolleegid, praegusel hetkel väga paljud kodanikud endiselt veel ei tea, millised on need väärtused, millel Euroopa integratsioon tugineb, nad ei tea ka seda, kuidas Euroopa institutsioonid toimivad ja kuidas nad otseselt mõjutavad nende koduriike ja ka nende tegevusi. selleks, et aidata kodanikel mõista seda, et Euroopa Liit toob kasu igapäevaellu, peame me Euroopa Liidu kodanikele lähemale viima, me peame praktilist täpselt ja lihtsalt selgitama seda, mida Euroopa Liit eh, kodanike heaks teeb. me peame Euroopa Liidu teemat õpetama koolides ja mujalgi. see on väga olulise tähtsusega meie ühiskond on silmitsi väga suurte väljakutsetega ja Euroopa Liitu käsitlev õpe peaks äh, rääkima sellest, milline on suhe Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel. kõikidele kodanikele peaks olema selge see, et Euroopa Liidu on vorminud kõik liikmesriigid oma unikaalse ajaloo ja kultuuriga. mina usun, et kultuuride vaheline lähenemine siin valdkonnas on just see, mida meil vaja on. aitäh! aitäh! järgmiseks saab äh, üheks minutiks sõna Zoltan Valtšo, palun suur aitäh, lugupeetud president. Euroopa Liitu käsitlev õpe võiks olla tõesti kasulik, äh, kui noored ei saaks ühepoolset propagandat ainult kuulda, vaid saaksid tervikpildi Euroopa Liidust ja selle tulevikuvõimalustest, kuid see raport seda mõtet ei peegelda. siin öeldakse et Euroopa Liitu käsitleva õppe puudused äh, võivad tuua kaasa demokraatia defitsiidi äh, Äh, ja võivad tuua kaasa ka järjest suureneva euroskeptilisuse äh, kuid ähm, demokraatia defitsiit ei ole mitte mingisugune tunnus, vaid on fakt äh, ja euroskeptilisus on ka tendents eesmärgiks on valmistada õpilased ette Äh, tulemaks toime eluga mitmekultuurses ühiskonnas, aga me peame tugevdama inimeste identiteeti äh, sellises ühiskonnas, aga see mõte iseenesest on minu arust läbi kukkunud, aitäh, suur aitäh ja järgmiseks äh, Isabel Adinovi, palun selleks, et tõesti end eurooplasena tunda, peavad kodanikud Euroopa Liitu tundma. ja see tähendab seda, et neil peavad olema kasutada instrumendid, intellektuaalsed ja materiaalsed instrumendid selleks, et seda teha. ja see tähendab seda, et kriitiliselt tuleb mõista seda, milline on olnud Euroopa Liidu ajalugu, selle integratsiooniprotsess, tuleb tagada see, et inimesed mõistaksid, millised on need põhiväärtused, mida me kõik jagame. see kõik tähendab ka seda, et me peame inimestele selgitama, millised institutsioonid Euroopa Liidus on ja kuidas need kõik äh, mõjutavad kodanike igapäevaelu ja ainult seeläbi on võimalik äh, tagada see, et kodanikud oleksid tõesti informeeritud, äh, teadlikud neid ümbritsevast maailmast ja et ei tekiks demokraatlikku äh, defitsiiti. Äh, demokraatlik defitsiit on tõeline probleem, millega me peame tegelema. institutsioonide vahe, institutsioonide ja Euroopa Liidu kodanike vaheline lõhe ja selle ületamine on samuti tõsine probleem, millega tuleb tegeleda. suur aitäh ja nüüd vaba mikrofoni vooru saab viimasena Bogdan viite või sõna, palun. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik mina pooldan seda, et äh, õppekavadesse viidaks sisse Euroopa Liidu käsitlev õpe, Euroopa Liidu institutsioonide toimimine, Euroopa Liidu ajalugu, Euroopa Liidu tegevuse mõju äh, kodanike igapäevaelule. Äh, nende valdkondade teadmised võiksid olla ühiskonnaõpetuse õppekava osaks ja see on oluline osa haridusest ja see annaks õpilastele äh, teadmisi kaasaegsest maailmast. ühiskonnaõpetus äh, ja kodanikuõpetus on väga oluline osa sellest kõigest õpilasi tuleb julgustada osalema sotsiaalses elus, kui nüüd võtta arvesse pagulasvoogusid äh, ja ühiskondade mm, äh, multikultuursust, äh, siis väga palju tähelepanu tuleb pöörata just kodanikuõppele eesmärgiga integreerida need sisserändajad meie ühiskondadesse ja härra Dragici räägib sellest kõigest oma raportis. suur aitäh ja nüüd annan sõna volinik Navratšitšile komisjoni nimel, palun. suur aitäh, lugupeetud president, kallis president, austatud parlamendisaadikud. komisjon tervitab raportit, mis keskendub Euroopa Liitu käsitlevale õppele koolides. ma tahaksin kõigepealt õnnitleda härra Dragicit suurepärase tehtud töö eest hiljutised arengud on näidanud taaskord seda, millised on äh, ohud, kui äh, ühiskond ei ole ühenduses oma noorte inimestega äh, Euroopa Liit peab olema mitmekülgne, see peab kaasama inimesi hariduse kaudu. iga noor Euroopas peab mõistma ja jagama meie põhiväärtusi ja me peame ehitama üles Euroopa, kus iga noor saaks leida oma koha ühiskonnas ja saavutaks oma äh, potentsiaali sõltumata oma äh, taustast või võimetest. mida Euroopa Liitu käsitlev õpe koolides tegelikult siis tähendab? ma olen äh, härra Dragici poolt raportis võetud laiapõhjalise lähenemisega tegelikult nõus. minu jaoks sisaldab see kahte olulist asja, kõigepealt Euroopa ajalooõpe, kultuuriõpe ja keelteõpe, see on siis ühelt poolt, ja teisest poolt kodanikuharidus ja õpe ja need aspektid on omavahel seotud. ilma Euroopat tundmata ei ole võimalik äh, mõista ka äh, neid väärtusi, millele Euroopa Liit on rajatud, kuid äh, kui me teame ja tunneme ka teisi keeli ja kultuure Euroopas, siis me saame olla aktiivsemad kodanikud Euroopa Liidu dimensioon hariduses äh, tagab selle kõik, nagu siin raportis on ära toodud ja liikmesriigid peavad äh, nüüd äh, selle kontseptsiooni oma riiklikesse õppekavadesse sisse viima. komisjon on valmis seda protsessi toetama äh, teha koostööd liikmesriikidega ja tehes eriti koostööd just Erasmus pluss programmi raames. mõned aastad tagasi nõukogu ja parlament leppisid kokku võtmepädevuste osas, mida tuleb ta kõikidele kodanikele. see puudutab äh, ühiskonnaalaseid pädevusi äh, ja muid äh, pädevusi Eh, me peame julgustama kultuuride ja uskude vahelist eh, dialoogi ja seeläbi me saame aidata kujundada oma lastest eh, vastutustundlikud kodanikud ja seda põhimõtet me oleme Euroopa tasandil alati jälginud. ja praeguses kontekstis on väga oluline mm, oma ühiseid väärtusi edasi anda ja mõista. aasta tagasi, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta märtsis eh, Euroopa haridusministrid võtsid eh, vastu Pariisi deklaratsiooni vastuseks eh, Charlie Hebdo rünnakutele eesmärgiga koda-, kodakondsust ja kodaniku tegevust paremini edendada Euroopas. see on ka eh, Euroopa koolitus ja haridus kaks tuhat kakskümmend eh, koostööraamistiku eh, üks eesmärke liikmesriikide vahel me tahame hoida ära radikaliseerumise, me tahame edendada kriitilist mõtlemist ja meediaalast kirjaoskust ja komisjon eh, leiab, et eh, väga oluline on just eh, Europe Citizens Creative Europe, Europe Erasmus pluss programmid, kui me räägime kultuuriõpingutest ja keeleõppest ja nende arendamisest kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal Euroopa Komisjon tahab rahastada nende programmide all tegevusi, mille eesmärgiks on edendada demokraatlikku Euroopa kodanikkonda Euro-, Erasmus äh, pluss äh, raames äh, on erinevaid koostööinstrumente, näiteks kolmsada tuhat õpetajat Euroopas teevad koostööd ja Eh, need eh, instrumendid on väga olulised eh, õpetajatele, kes on võtmerollis ju selles valdkonnas. õpetajatel peavad olema õppematerjalid ja instrumendid, kuidas õpet edasi anda ja kogemusi jagada. ja komisjon kindlasti jälgib nende meetmete mõju selleks, et oleks võimalik kodanikke rohkem kaasata ma hindan kõrgelt Euroopa Parlamendi äh, pühendumus sellele tegevusele ja me ootan äh, koostööd tulevikus sellel olulisel teemal, aitäh! suur aitäh, lugupeetud äh, volinik, teile selle